el señor presidente. Buenos días, queridas amigas. tere hommikust, eh, daamid ja härrad, eh, kolleegid, kallid sõbrad. meie istung jätkub ning esimene päevakorrapunkt ähm, täna hommikul on härra Tamas Deutschi raport Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta aastaaruande kohta ning alustagem siis sellest, et äh, sõna saabki meie raportöör härra Deutsch, kellel on oma raporti tutvustamiseks neli minutit, palun suur tänu, härra president. austatud kolleegid, härra president Maistat, Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimispanga aastaaruanne on äh, siis meie tänase päevakorra peamine teema kuid äh, tegelikult äh, parlamendi raport puudutab märksa enamat kui lihtsalt investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta tegevuse hindamist. minu meelest äh, tuleb siinkohal kindlasti tunnistada, et Euroopa Liit on astumas uude ajastusse. nagu te teate, on jõustunud Lissaboni leping ning ülemaailmne majanduskriis äh, ja selle mõjud eeldavad seda, et me peaksime omalt poolt äh, kuidagi äh, leidma vastused uuele kujunenud olukorrale ja sellepärast ongi tegemist minu meelest siis uue ajastuga. kahekümne esimese sajandi alguses kohe peab Euroopa ennast uutes oludes ümber kujundama ning seda see raport ka puudutab, me keskendume peaasjalikult Euroopa Investeerimispanga tulevikule, mida muidugi peaks tegema investeerimispank ka ise. keskendume sellele, mis toimus pangas kahe tuhande kaheksandal aastal ehk teisisõnu kaks aastat tagasi juba. vaatamata majanduskriisi tekkimisele tuleks siiski investeerimispanga tegevust tunnustada, sellepärast et nad on selle ära teeninud. investeerimispank nimelt reageeris kriisi alguses väga kiiresti ja võttis koheselt kasutusele väga tõhusad meetmed. näiteks on pank suurendanud antavaid laene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning pank on ära kasutanud kõiki oma ressurss, ressursse selleks, et aidata stimuleerida Euroopa majandust ja toestada Euroopa majanduse taaskäivitamiskava. nagu ma ütlesin, Lissaboni lepingu jõustumisega avanesid uued võimalused ka Euroopa Investeerimispangale, nimelt järelevalveorganina ning seda rolli kindlasti leping toetab. juba kahe tuhande kaheksandal aastal, enne kui Lissaboni leping jõustus, juba pank äh, kandis iseenesest äh, seda rolli. ja on tõsi ja täiesti ilmselge, et kui me räägime kahe tuhande neljanda aasta järgsest finantsperioodist, oli ähm, investeerimispank juba mõelnud äh, uutele oludele ja hakkas investeerima rohkem siis ökoprojektidesse, VKE-desse ning me oleme väga suurt tähelepanu pööranud ka tõsiasjale ja see on kirjas ka investeerimispangas, et investeerimispanga raportis, et pank peaks olema kaasatud senisest rohkem Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiasse selle strateegia peamiseks eesmärgiks on ju töökohtade loomine ja investeerimispank oma tegevuses ongi juba arvestanud selle strateegia stat-, äh, sätetega. eriti VKE-dele toetuse andmise osas. pööraksin teie tähelepanu veel mõnele öö, äh, aspektile, investeerimispanka tuleks kindlasti tulevikus aidata mm, infrastruktuursete arengute toetamisel Euroopa Liidus. me peaksime Euroopa Investeerimispanka aitama nende ülesannetes, sellepärast et Euroopas lõhed praegu äh, suurenevad ja Euroopa põhimõtteliselt on äh, jaotumas kaheks. ja me peame aitama neid piirkondi, kes on teistest maha jäänud. investeerimispank äh, on saanud Euroopa Parlamendist alati täistoetuse ning viimastel kuudel tehtud töö kogemuse põhjal äh, Äh, ma arvan, et Euroopa Investeerimispank on küll ära teeninud konstruktiivse kriitika, kuid siiski ka Euroopa Parlamendi täistoetuse tulevikuski suur tänu ja ootan põnevusega arutelusid. suur tänu teile, härra Deutsch ja järgmisena äh, saab äh, sõna meie külaline härra Maestat, kellele mul on hea meel sõna üle anda ja härra Maestat on investeerimispanga president. Merci, monsieur president tänan, härra president, daamid ja härrad Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt lubage mul tänada teid selle au eest olla kutsutud sõna võtma täiskogu ees. see on jätkuks traditsioonile, mis algas mõned aastad tagasi. alustuseks tahaksin tänada raportööri härra Deutschi tema raporti äh, suurepärase kvaliteedi eest äh, härra Deutsche, teised komisjoni liikmed, härra Berman, härra Kalfin võtsid vaevaks tulla ise kohale Euroopa Investeerimispanka esitama väga täpseid küsimusi. mul on väga hea meel selle suurepärase koostöö üle parlamendiga. tegelikult Euroopa Investeerimispank on ainus finantsinstitutsioon rahvusvahelises plaanis, mis annab aru parlamentaarsele institutsioonile. minu arvates on see suurepärane. dialoogi tõhustamine Euroopa Parlamendiga on tõepoolest Äh, minu silmis esmatähtis selleks, et me võiksime täita oma rolli, oma spetsiifilist ülesannet, milleks on olla pank, aga mitte tavaline pank, vaid pank, mis on Euroopa Liidu poliitikate teenistuses. nagu härra raportöör juba rõhutas, seda me ka oleme teinud kriisi kontekstis. alates septembrist kaks tuhat kaheksa, Lehman Brothersi pankrotist alates ministrid Äh, ECOFINis soovisid, et me suurendaksime oma laenusid reaalmajandusele. asusime tööle äh, vastuseks sellele nõukogu ettekirjutusele ja võime öelda, et tõepoolest andsime, äh, täits-, täitsime oma lubadused, sest aastal kaks tuhat üheksa meie laenud viiekümne kaheksandalt miljardilt saavutasid seitsekümmend üheksa miljardit, mis oli kolmkümmend seitse protsenti kasvu meie laenuportfellis. see puud-, need lae-, need laenud puudutasid peamiselt kolme sektorit, mida nõukogu ja parlament olid pidanud prioriteetseteks. esimene valdkond oli teha eriline jõupingutus nende riikide ja piirkondade jaoks, kes kriisis kõige rohkem kannatasid siin on tegemist peamiselt lähenemise piirkondadega ja eelkõige riikidega, kellel olid erilised raskused aastal kaks tuhat üheksa. me ei olnud varem kunagi laenanud nii palju riikidele nagu Ungari, Leedu, Rumeenia. see selgitab ka, et et sellel aastal teeme erilise jõupingutuse Kreeka huvides. olin hiljuti Kreekas ja Kreeka valitsusega leppisime kokku, et me suurendame olulisel määral meie laenude mahtu Kreekale, äh, väljendamaks äh, oma toetust äh, Kreeka majanduse taastamise jõupingutustele. teine telg oli toetus VKE-dele, suurendasime laene pankadele, et pangad jätkaksid omakorda laenamist VKE-dele läbi uue toote, mis võimaldas meil paremini kontrollida äh, vahendite kasutamist üle kaheteist miljardi laenasime eelmisel aastal pankadele, selle toetamaks VKS-id. ja kolmas telg, mida meil paluti eriti toetada, oli võitlus kliimamuutustega. eelmisel aastal rahastasime seitseteist miljardi ulatuses projekte, mis aitavad otseselt kaasa kasvuhoonegaaside mahu vähendamisele nii et aastal kaks tuhat üheksa teostasime selle, mida meilt oodati, ehk siis andsime oma panuse Euroopa majanduse elavdamise kavale. tahaksin nüüd lühidalt rääkida kolmest suurest väljakutsest meie ees lähikuudeks ja aastateks. esiteks, ja seda rõhutas ka õigesti raportöör, on toetada edaspidigi Euroopa Liidu prioriteete, see tähendab et peame andma oma panuse Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisesse. komisjoni uus, uut strateegiat arutatakse hetkel nõukogus ja parlamendis ja Euroopa Investeerimispank on valmis andma oma panuse läbi finantsinstrumentide, mis on innovaatilised ja mis võimaldavad äh, suurendada teatud öö, äh, Euroopa Liidu eelarveliste vahendiste hoova efekti, see tähendab siis komisjoni ja seda me soovime teha koostöös komisjoniga. teine oluline väljakutse meie ees on Euroopa Investeerimispanga välismandaatide äh, pikendamine, tahaksin seda arutada ka äh, parlamendiga, komisjon tegi sellekohase ettepaneku, mis äh, langeb täiesti kokku tarkade komitee nõuannetega, selle eesotsas oli härra Kandus Süü ja komisjoni ettepaneku peamine eesmärk on süsteem muuta veelgi tõhusamaks. meil on Euroopa Liidu garantii, nagu te teate, nende operatsioonide jaoks, mis puudutavad välisülesandeid, neid tuleb kasutada võimalikult hästi ja komisjoni ettepanek on lihtsustada ja harmoneerida meie välismandaate. komisjoni ettepanek on ka et, et aidataks kaasa kli-, võitlus, võitlusele kliimamuutustega ja sellega ma jõuangi meie kolmanda väljakutseni. Euroopa Investeerimispank koos teiste institutsioonidega peab andma oma panuse selleks, et Euroopa Liit täidaks oma kohustusi, mis ta võttis endale Kopenhaagenis, nagu, nagu me teame, Euroopa Liit võttis endale olulised kohustused, toetamaks fast-track financing põhimõtet, ja me leiame, et Euroopa Investeerimispank, millel on vaieldamatud ekspertteadmised selles küsimuses, võib anda olulise panuse ja seepärast tegimegi ettepaneku luua koos teiste finantsinstitutsioonidega võrgustiku, mis oleks üle-euroopaline platvorm ja mille läbi oleks võimalik koordineerida ja tõhusamaks muuta arenguriikide projektide Äh, rahastamist, Prantsuse agentuur, Saksa agentuur on juba näidanud üles huvi selle algatuse vastu ja loodetavasti lähinädalatel koos komisjoniga võime kaasa aidata sellele, et see instrument äh, loodaks. härra president, daamid ja härrad, need olid kolm peamist äh, väljakutset meie eest lähikuudel ja lähiaastatel, millele tahtsin juhtida teie tähelepanu, suur tänu. tänan teid ja suur tänu. nüüd annan sõna volinik Rehnile. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, komisjoni nimel tänan ma kõigepealt härra Deutsche suurepärase raporti eest ja ma tervitan ka härra Philipp Meistati siin täiskogu istungil ning ma õnnitlen teda nende tohutute jõupingutuste eest, mida Euroopa Investeerimispank on suutnud teha, et võidelda majanduskriisiga ning aidata kaasa Euroopa majanduse elavdamise kava täitmisele. võttes arvesse neid erakorralisi asjaolusid, on Euroopa Investeerimispank astunud ka erakorralisi samme selleks, et ähm, kiiresti parandada majandusolukorda ja on ähm, suurendanud ähm, oma laenude andmist. ning eh, seda tehti ajal, kus tegelikult kapitaliturgudelt eh, raha saada oli väga raske. see suurem laenude maht oli määratud ennekõike regioonidele, mis on kõige prioriteetsemad siinkohal, parlament ja komisjon eh, jagavad seisukohta ning samuti oli see määratud VKE-dele ja selle raha abil tehti investeeringuid ka Euroopa Liidu lähenemispiirkondadesse, mis on äh, majanduskriisis saanud kõige raskemalt kannatada. lisaks sellele on Euroopa Investeerimispank koos Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga ähm, võtnud äh, vastu ühisalgatuse Kesk- ja Ida-Euroopa riikide hüvanguks, võttes arvesse, et äh, ka nendes riikides on majandusolukord praegu väga raske. Euroopa Investeerimispangal on äh, tähtis roll ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamisel, sest ta peab äh, toetama investeeringuid ähm, infrastruktuuri, rohelisse tehnoloogiasse, erinevatesse ähm, innovatiivsetesse lahendustesse ning kindlasti äh, peab ta aitama ka VKE-sid. kui kombineerida Euroopa Liidu erinevad ähm, laenuliigid Euroopa Investeerimispanga finantsinstrumentidega nii Euroopa Liidu siseselt äh, kui väliselt, ähm, siis äh, võime me aidata nii lähenemispiirkondi äh, kui teisi ning samuti siis tuleb kasutada tõukefondide vahendeid. välistegevuse alal olen ma Euroopa Investeerimispanga välismandaadi vahearuandega väga rahul, seda öö, toetab ka meie raport ning äh, kõik need dokumendid näitavad, et Euroopa Investeerimispank äh, on äh, meile abiks nii poliitiliselt kui rahanduslikus plaanis. raportis on välja toodud mitmeid väga häid soovitusi ähm, Euroopa Liidu välistegevuse kohta, selle kohta, kuidas Euroopa Investeerimispank saaks siin aidata ning ka selle kohta, kuidas EIB e ning Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank peaksid tegema omavahel koostööd ning on vaadeldud äh, nende pankade kahe tuhande seitsmenda aasta tegevusaruandeid. raportöör ütleb, et need kaks pank pea- pa,, kaks panka peaksid jõudma parema teineteise mõistmiseni ning äh, mul on väga hea meel näha, et äh, kõnealused pangad on jõudnud kokkuleppele edasise koostöö asjus nendes riikides, kus see koostöö on võimalik, kus nad seda teevad. on olemas, varsti sõlmitakse ka uus kolmepoolne üldine kokkulepe, milles kolmandaks osapooleks on komisjon ja mis asendab olemasolevat kokkulepet. komisjon on äsja parlamendile esitanud ning ka nõukogule esitanud õigusloomelise ettepaneku, millega parandatakse ja muudetakse Euroopa Investeerimispanga mandaati alles jäänud finantsperspektiivi osa jaoks ma loodan, et te peate komisjoni ettepanekut äh, tasakaalustatuks, kuivõrd seal võetakse arvesse ka parlamendi ettepanekuid ja erinevaid murepunkte ning äh, me leiame, et äh, välismandaat peaks keskenduma peamistele tegevusaladele, millega Euroopa Investeerimispank on seni tegelenud ja mille hulgas on näiteks kliimamuutused, sotsiaalmajanduslik, sotsiaalmajanduslik infrastruktuur ning koostöö era- ja avaliku sektori vahel, kuid samuti ka suurem rõhuasetus erinevatele arenguteemadele. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et me ootame huviga konstruktiivset ja produktiivset diskussiooni ja koostööd nii teie kui ka nõukoguga ja seda järgmiste kuude jooksul, mil meie ettepanekut arutatakse. me loodame, et me ka seekord jõuame kokkuleppele juba esimese lugemise jooksul sellisel juhul on tagatud õiguslik stabiilsus selle välismandaadi jaoks, millest ma rääkisin ja mis võimaldab meil tõhusalt täita Euroopa Liidu välispoliitilisi eesmärke, suur aitäh! suur aitäh, härra volinik! nüüd saab EKONi komisjoni nimel sõna härra Jüri kaheks minutiks. proua Jüri suur tänu, härra president, austatud äh, parlamendisaadikud, majandus- ja rahanduskomisjon koostas oma arvamuse härra Deutschi raportisse, kus me siis ütleme välja oma seisukohad. me rõhutame sellele, et Euroopa Investeerimispanga poolt kriisiolukorras rakendatud meetmed on osutunud väga edukaks. meie peamiseks äh, tähelepanu keskmeks oli kindlasti eh, likviidsuse suurendamine kommertspankade seas eh, selleks, et eh, nende kokkuvarisemist, varisemist vältida. ning ka laenud, mis siis anti mõistliku hinna eest, kõige rohkem said sellest kasu muidugi VKE-d, kuid miks see kõik on oluline, mõistagi sellepärast, et VKE-d on Euroopas kõige suuremad töökohtade loojad ja me oleme ju ometigi praegu silmitsi tõsiste probleemidega tööhõive vallas, tööpuudus on suureks probleemiks ja minu meelest äh, pank on väga õigesti käitunud, äh, kasutanud äh, raha siis uute eesmärkide rahastamiseks. nagu ma juba ütlesin, VKE-d on sellest kõige suuremat kasu lõiganud ning tänu e-, investeerimispanga tegevusele on nendel õnnestunud oma mm, tegevusi omakorda laiendada. meie huvides on muidugi ka see, et investeerimispanga tegevus oleks senisest veelgi läbipaistvam. kõige rohkem on pank keskendunud nendele riikidele praegu, kes on äh, kõige suurema löögi saanud majandus- ja finantskriisist. peamiseks eesmärgiks on siluda ebatasasusi ja oluline on see, et regionaalpangad äh, ja kohalikud pangad oleksid samuti kaasatud äh, nende pankade sekka, äh, kellele investeeringuid antakse. ning minu meelest äh, laenudest kakskümmend protsenti peaks kaasrahastatud projektide puhul minema just nimelt VKE-dele, see oleks suurem määr kui senine kuid nagu ma ütlesin, pank on oma tööga väga hästi hakkama saanud, nende reaktsioon kriisile on olnud õige, kuid on vaja tõsisemaid jõupingutusi selleks, et koostöös Euroopa Komisjoni ja Arengupangaga oleks võimalik äh, uusi töökohti senisest rohkemgi veel tagada. suur tänu, proua Jüri ja nüüd saab Regionaalkomisjoni nimel sõna proua Kadenbach, teil on üks minut, palun. tere hommikust, kallid kolleegid, härra president härra volinik, regionaalasjade komisjoni nimel lubage mul kõigepealt tänada härra Deutschi selle raporti eest ja suur tänu ka panga presidendile teie aruande eest. regionaalasjade komisjon tervitab seda, mida äh, investeerimispank on teinud, kasutanud ära sotsiaalpõhimõtet, toetamaks siis lähenemist ja ühtlustumist, see on kujunenud investeerimispanga üheks peamiseks eesmärgiks. meil on väga hea meel selle üle, et kakskümmend üks miljardit eurot mis on nelikümmend üks protsenti eh, pangalaenude kogumahust, on suunatud just nimelt lähenemisprojektidele, selleks et saavutada siis meie lähenemise eesmärgid. kuid eh, viitaksin ka nendele meetmetele, mis on võetud koostöös Euroopa Komisjoniga nimelt äh, on as-, osutatud toetust siis tõukefondidele. suur tänu, proua Kadenbach, ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad ja alustame härra Odiga, kes esindab äh, Rahvaparteid. tänan, härra president. esimestes sõnades tahaksin tervitada teid, härra president Maistat, mul on hea meel teid siin taas näha töötasin sarnase raporti kallal mõned aastad tagasi, tahaksin tervitada härra volinikku, tahaksin öelda raportöörile ja teiste fraktsioonide raportööridele, kuivõrd suur on teht-, teht-, nende tehtud töö ja tahaksin neid siinkohal tervitada. mul on väga kahju, et nõukogu pink on siin tühi, sest Euroopa Keskpank on äh, valitsustevaheline pank ja ma tervitan siinkohal president Maistadi ja tema kaastöötajate äh, tähelepanu Euroopa Parlamendile. tahaksin juhtida tähelepanu ühele teemale, mis on minu jaoks väga tähtis. Euroopa Investeerimispank äh, õigustatult rõhutab, et, äh, et tema tööde üle peaks kehtima samuti usaldusnormatiivide järelevalve. ja ta, ta ei allu äh, riiklikele organitele. minu muudatus ettepanek puudutab seda, et meie Euroopa pangandusjärelevalve asutusel oleks ulatus, mis võimaldaks teostada usaldatavusnormatiivide kontrolli. väidetavalt on liikmesriigid sellele vastu, kuid liikmesriigid ei suuda jätkusaatlikult usaldada ülesandeid Euroopa Keskpangale ja samas äh, äh vältida usaldatavusnormatiivide kontrolli. tuleksin nüüd investeeringute juurde. Euroopa Liit ei investeeri piisavalt, täna me teame, et olgu meil siin tegemist transpordi või energiavõrkude ühenduvusega või kiirteedega, ülikoolidega, veega, tervisega, kosmosega, peame me investeerima rohkem. Euroopa Investeerimispangal on õigus, ta on pank, ta peab säilitama oma AA-reitingu ja seepärast ma teen ettepaneku, et aasta kaks tuhat kakskümmend strateegias oleks meil miljard, tuhande miljardi investeerimise eesmärk ja Euroopa Liidul meil peab olema koostöö innovaatiliste instrumentide osas, nagu neid välja pakub äh, Euroopa Investeerimispank, äh, vajalik on parem sünergia selle instrumendiga, mis on väga tähtis Euroopa territooriumi tulevikku silmas pidades. suur tänu ja nüüd sotsiaalistide ja demokraatide nimel saab üheks minutiks sõna härra Ivan. suur tänu, härra president me oleme kõik nõus asjaoluga, et Euroopa Investeerimispank on Euroopa projekt, mida peame pidada väga oluliseks ja edukaks. isegi kriisiperioodil on sellel pangal õnnestunud säilitada oma AAA reiting. teiste sõnadega, praegune olukord majanduse vallas Euroopas on selline, et Euroopa Investeerimispangal tuleb oma ülesanded täielikult läbi vaadata. mainiksin kolme olulist punkti. kõigepealt äh, krediit peab, äh, antav krediit peab toetama Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend. teiseks, laenud peavad lisanduma investeerimisprojektidele, mis on laiaulatuslikud selleks, et Euroopa majandused võiks taas äh, täie, täiel režiimil töötada ja kolmandaks, Euroopa Investeerimispank peab toetama seda, et tekiks stabiilsem majandusraamistik ja ju tugevam majandus. Äh, suur tänu ja nüüd äh, liberaalide nimel äh, kaks ja pool minutit sõna härra Olle Schmidtil. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, härra Maestat. suur tänu meie raportöörile, kes on ära teinud väga hea töö liberaalide fraktsioon tahaks omalt poolt äh, tunnustust avaldada ka investeerimispangale, sellepärast et pank on äh, olnud finantskriisile reageerimisel äh, väga kiire ja tegutsenud asjakohaselt. põhimõtteliselt tähendas see seda, et meil õnnestus kriisile vastu seista märksa tugevamalt, kui oleks võinud arvata me oleme näinud laenumahtude suurenemist, olulist suurenemist ja minu meelest oli see väga tähtis selleks, et Euroopa kuidagi taastus kriisiks ning investeerimispanga roll VKE-de toetamisel on väga suur. selle olulisust äh, tuleb ikka ja jälle rõhutada. ka see aitas meil leevendada kriisi negatiivseid mõjusid ja kriisi löögile vastu seista nagu te teate, sada miljonit inimest Euroopas töötab just nimelt VKE-des. investeerimispanga äh, üks kõige olulisemaid äh, ülesandeid on just nimelt jätkusuutliku arengu tagamine ja töökohtade loomine. projekte on olnud äh, selle jaoks väga erinevaid. hästi toimivad üle-euroopalised transpordivõrgud on aga üks väga oluline osa meie kasvu mootorites. härra president, selleks, et kuidagi Euroopas valitsevaid ebatasusi, ebatasususi siluda, mm, on samuti investeerimispangal mandaat, heanaaberlikud suhted on Euroopa alustaladest ja Euroopa Investeerimispanga tegevusel selles vallas on strateegiline aspekt. vastu tuleb seista ka pettustele, jällegi üks väga oluline valdkond. liberaalide seas tuntakse suurt heameelt selle üle, et investeerimispank on nõustunud soovitustega, mida me oleme neile edastanud aastate vältel. ning Euroopa Investeerimispank on täna kindlasti läbipaistvuse võrdkujuks teiste Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. nüüd protokolli vaadates lõpetuseks kahjuks on Euroopa Investeerimispanga äh, personali seas äh, väga vähe naisi, eriti just nimelt juhtkonnas ainult. ainult kakskümmend protsenti töötajatest on naised. ja mulle tundub, et investeerimispank selles osas äh, võiks küll ära teha suure hüppe paremuse suunas ja öö, tõesti väga kahetsusväärne, et see olukord selline on, aga muidu on investeerimispanga töö väga tubli suur tänu Roheliste nimel pooleteiseks minutiks, härra Lamberts. härra president, lugupeetud kolleegid, kaasmaalased, härra president, meil on vaja sellist panka nagu teie pank, meil on seda vaja hetkel, mil erapangandus on näidanud, et ta tegutseb üldhuvide vastu, et ta ei tee enam oma tööd, milleks on anda laenu ühiskonnale. meil on vaja avalikke krediidiasutusi, eriti Euroopa tasandil ja seepärast leiame me, et Euroopa Investeerimispanga tähtsus peab kasvama, kuid milline peab olema teie roll meie silmis, nimelt katalüsaatori roll? selline avalik pank nagu teie ei saa tagada täielikult äh, kõikide turunõudmiste täitmist, te peate olema ka katalüsaator, mis võimaldab meie ühiskondadel ümber muut-, ümber kujuneda, muutuda meie majandusel. täna hetkel tuleb õppida elama meie planeedi füüsi-, füüsilises raamistikus, selle, pean silmas äh, kliima ja ressursside küsimust, kuid samas tuleb mõelda sotsiaalsele sidususele Euroopa Liidu sees ja planeedil tervikuna, sest äh, teie ülesanded on seotud ka arengu aspektidega. ja lõpetuseks üks arv. kui me vaatame teie poolt finantseeritavaid investeeringuid energia vallas, siis täna, aastal kaks tuhat üheksa, kolm neljandikku oli suunatud üheksateistkümnenda ja kahekümnenda sajandi tehnoloogiatele ja üks neljandik ainus taastuvenergiale. seega üle, väljakutse teie ees, härra Maistad, tuleb see proportsioon ümber muuta, et kolm neljandikku ja kokkuvõt- ja lõpp, ja lõpuks kõik investeeringud oleksid suunatud äh, muudatustele. me soovime, nagu teiegi, et Euroopa Investeerimispank oleks esmaklassiline pank maailma plaanis. suur aitäh! järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Tšernerski. suur tänu, härra president, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri, härra Deutschi, ta tegi ära suurepärase töö. ma leian, et äh, raportis rõhutatud eesmärgid on väga ambitsioonikad. kõigepealt äh, tõsta laenude mahtu, Euroopa kodanike vaatenurgast on Euroopa Investeerimispank väga oluline, kuivõrd ta võib anda finantstoetust VKE-dele. ja siin äh, tuleb äh, kõrgelt hinnata laenude mahu suurenemist, mis on esmatähtis just kriisi hetkel kriisi kontekstis on just VKI-del eriti vaja rahastamist. Poola esindajana võin ma öelda, et meie seisukoht on, et Euroopa Investeerimispank peab toetama majanduskasvu just meie piirkonnas selleks, et kaotada ära äh, arengutaseme erisused. Euroopa Investeerimispank on väga tähtis ka seepärast, et see täiendab muid Euroopa vahendeid. suur tänu! suur aitäh! härra Andreasen, proua Andreasen, suur aitäh, kui ma vaatan Euroopa Investeerimispanga projekte, siis äh, olen ma äh, šokeeritud sellest, kui palju on suurettevõtteid ja kui vähe VKE-sid, keda tegelikult tuleks äh, aidata muidugi vajavad äh, ka teised Euroopa Investeerimispanka, kuid mitte nii pehmetel tingimustel. kas äh, need suurettevõtted on siis äh, uusi töökohti loonud, ei ole, nad ekspordivad neid mõnikord odavama tööjõuga Euroopa riikidesse, mõnikord aga väljapoole Euroopa Liitu. Electrolux on hea näide. talle laenati suur summa ja ta ehitas äh, Poola, äh, Rumeeniasse ja Ungarisse uued äh, ettevõtted, kuid kohe, kui need valmis said, viidi tootmine sealt välja ja kaotati kakssada tuhat töökohta. nii et Euroopa Investeerimispangal on tõesti Euroopa majanduse kaitsel tähtis töö. kuid me ei tohi eksportida töökohti ja importida tööpuudust, see on vale, aitäh! suur aitäh! üheks minutiks. saab sõna Hans-Bertel Martin? ei, siiski mitte, sõna saab äh, härra Möltsel üheks minutiks. suur aitäh, suur aitäh, härra president. väga hea on äh, tegevusaruandest lugeda, et Euroopa Investeerimispank on äh, suutnud asjaoludele ja uutele tingimustele kiiresti reageerida ning äh, teha kiiresti kättesaadavaks uued äh, vahendid, lisavahendid. ma arvan, et äh, see on väga oluline ja et neid tulemusi ei tohi alahinnata. me peame olema kindlad, et laene antakse tõesti ettevõtetele, kes neid vajavad. siin raportis räägitakse äh, Euroopa Finantsjärelevalveasutusest ning ähm, Euroopa Pangandusjärelevalveasutusest ja ma arvan, et sellistel asutustel peaksid olema laialdased volitused, et nad saaksid äh, eriti kontrollida piiriüleselt tegutsevaid äh, panku. mis puudutab Euroopa Pangandusjärelevalveasutust, siis ma arvan, et rohkem tuleks kontrollida Euroopa-sisest äh, tegevust, eriti võttes arvesse seda, et majandus- ja finantskriis ikka veel kestab me peame vaatama, millised on huvide konfliktid ja huvide konflikti tuleb igal juhul vältida. suur aitäh, härra Möltser. nüüd oleme kuulanud kõiki äh, fraktsioonide nimel kõnelevaid parlamendisaadikuid ning nüüd saavad sõna ähm, kõik iseenda nimel äh, härra Kelly ma nõustun kolleegidega, kes ütlevad, et Euroopa investeering, investeerimispanga töö on olnud väga hea. kuid kahjuks ei ole tegemist eeskujuliku ette, e-, eeskujuliku eeskujuga. võttes arvesse kõiki e-, e-, boonustasusid ja kõike muud kuid siiski on Euroopa Investeerimispank teinud head tööd, nad on reageerinud kiiresti, nad on käitunud ausalt, nad on aidanud lahendada majanduskriisi ja seetõttu on väga eh, hea, et nad on eh, eraldi näinud ette eraldised eh, VKE-dele, minu enda riigile anti kakssada miljonit eurot just nimelt VKE-de jaoks, kuid me peame endalt küsima, kas see raha tõesti jõuab VKE-deni ja kui ei jõua, siis tuleb küsida, miks ja millistele ettevõtetele ei anta laene, isegi kui neil on äh, head äriplaanid, vähemalt esimesel pilgul, mida peaks tegema? paljud äh, ettevõtted lähevad ilma laenuta pankrotti ja The Irish Times äh, kirjutas näiteks teisipäeval ühest ettevõttest, kellele anti kaks miljonit laenu. ma tahaksin teie käest ka küsida et on ju olemas tõendeid selle kohta, et erapangad tegelikult jätavad raha, mis peaks edasi antama VKE-dele endale ja toetavad sellega panga enda tegevust. ma tahaksin küsida, kas see on tõesti tõsi, kas seda saab tõestada ning kas Euroopa Parlament saab selles tõestamisprotsessis kuidagi kaasa aidata, aitäh. aitäh, härra Jens Kaer üheks minutiks. Sehr geehrter Herr Präsident Martinez, sehr geehrter Herr Präsident May lugupeetud president, lugupeetud härra Meistet, lugupeetud härra äh, Rehn. ma tahaksin kõigepealt tänada äh, raportööri tehtud töö eest, kuid ma tahaksin kasutada võimalust äh, ka selleks, et rääkida, milline on Euroopa Investeerimispanga tähtsus, eriti just Euroopa Liidu kodanikele, võttes arvesse praegust majandus- ja finantskriisi sest selle kriisi tõttu me vajame rohkem instrumente, mida Euroopa Investeerimispank võib ka anda siin räägitakse erinevatest äh, projektidest ja institutsioonidest ning öeldakse, et Euroopa Investeerimispangal on väga kõrge reiting ja et ta on selle reitingu ka ära teeninud. ning äh, juba oma reputatsiooni tõttu on äh, ta hea ja usaldusväärne partner. ta aitab VKE-sid, on andnud Euroopa Liidu kodanikele tõelist lisaväärtust, aidanud tõsta konkurentsivõimet ja nii edasi. me peame aga rohkem mõtlema pangandusjärelevalvele ja erinevatele meetmetele. minu fraktsioon peab väga oluliseks järgmist. kui me räägime maksuvabadest finantskeskustest, siis Euroopa Investeerimispank on hiljuti vastu võtnud uued otsused ja uued meetmed. meie peame tõesti tagama, et kogu tulu ei voolaks lihtsalt maksuparadiisidesse, see toob kaasa reitingu alanemise, aitäh. üheks minutiks härra Köörens suur tänu, härra president, Euroopa Investeerimispank on nii pank kui institutsioon. pangana ei saa ta unustada, et ta on institutsioon ja institutsioonina ei saa ta unustada, et ta on pank. ta, ta ei, ta öö, peab mõtlema oma rahastamissuutlikkusele ja samas Euroopa Liidu ülesannetele. samas ei, seetõttu ei saa talle lubada öö, ebavajalikke riske, eriti arenguriikides seetõttu on vajalik kokkulepe liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahelt ühel pool ja Euroopa Investeerimispangaga samuti selleks, et, ähm, et institutsioonilised laenajad võiksid sekkuda annetuste kujul, samas Euroopa Investeerimispank äh, omalt poolt pakub laene. see hoiab ära Maailmapanga õnnetused mõned aastad tagasi kaotas Maailmapank viiskümmend miljardit laene, mis oleks jäänudki tagasi maksmata. seda me endale me lubada ei saa ja peame olema ettevaatlikud Euroopa Investeerimispanga operatsioonides. julgustan seda panka veelgi äh, rohkem, samas edendama oma tegevust arenguriikides. see on veel kasutamata potentsiaal, suur tänu. suur tänu, härra Kerens ja üheks minutiks saab sõna proua Venera Batu <laughs> Euh, suur tänu, härra president. investeerimispanga president. Äh, aasta kaks tuhat kaheksa raportis äh, Euroopa Parlament rõhutas, et Euro-, et äh, välistegevus vastaks Euroopa Liidu üldistele eesmärkidele. ja seepärast tuumainvesteeringud Jordaanias on vastuolus artikliga kolm lõige viis Euroopa Liidu lepingus, kus öeldakse, et oma suhetes ülejäänud maailmaga Euroopa Liit aitab kaasa jätkusuutlikule planeedi arengule. veebruaris kaks tuhat üheksa Jordaania ametivõimud võtsid ühendust Euroopa Investeerimispangaga selleks, et äh, välja arendada tuumaenergiat ja eriti tuume, tuumaelektrijaama ehitamist aastal kaks tuhat kuus, aastaks kaks tuhat kuusteist. Teie pank kinnitas mulle, et Euroopa Investeerimispank ei äh, tulnud vastu sellele taotlusele ja on seisukohal, et ta peab toetama tuuleenergiat ja päikeseenergiat Jordaanias, mis on tulevikuenergia, kuivõrd tegemist on taastuvenergiaga. kas see, kas selle seisukoha juurde jäädakse ka teiste tuumaelektrijaamade rahastamise taotluste puhul? suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna kolleeg Koval. suur tänu president. Ukraina stabiilsus on liikmesriikide jaoks loomulik eesmärk, sellepärast et tegemist on ühe meie peamise partneriga. me oleme tunnistajaks täna Ukraina kriisile. eelarve stabiilsus, sest Ukrainast sõltub poliitiline ja majanduslik stabiilsus. mida suurem on täna meie abi Ukrainale, seda olulisem, mida olulisem on meie toetus, seda paremini, seda kulgevad reformid turumajanduse suunas. Ukraina kriis ei ole mitte ainult Ukraina kriis, see on ka meie probleem. ja ma leian, et täna on tegemist testiga. see näitab, mil-, millisel määral oleme võimelised Ukrainat aitama, seega ma toet-, ma toetan makromajanduslikku abi Ukrainale ja ma leian, et täna on aeg öelda, et see abi peab olema veelgi suurem, sest meie nõudmised Ukraina suhtes võivad ka siis olla suuremad tulevikus. suur tänu, härra Koval. järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Salavrakos. suur tänu, härra president. on täiesti selge, et Euroopa Investeerimispank mis äh, on tegutsenud viiskümmend aastat, on väga hästi oma tööga hakkama saanud. Nad äh, on rahastanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, meie majanduse selgroogu ning äh, samas aidanud meid läbi ka tänasest majanduskriisist, üritades säilitada töökohti ja sotsiaalset ühtekuuluvust ju on kõigile selge, et Kreeka tänane kriis on katastroofiline. kuid kuidas iganes me seda ka nimetame, Kreeka kriisiks, majanduskriisiks või majandus- ja finantskriisist, see polegi nii oluline, ütleksin nii palju, et äh, kui Galileo täna oleks äh, veel elus, äh, ei räägiks ta enam sellest, et maailm pöörleb, vaid et maailm kihutab edasi ja sellepärast me olemegi sellistes pöördelistes oludes täna. kuid kuivõrd maailm kihutab täiskäigul edasi, peame ka meie oma käiku vahetama ja kiiremini leidma lahendused äh, meie ees seisvatele probleemidele. investeerimispank peab oma tegevust laiendama. volinik Olli Rehn sedasama juba ka mainis, äh, ma hindan kõrgelt seda, mida volinik täna siin ütles me peame mõtlema investeerimispanga tuleviku rollile, aga ka reitinguagentuuride rollile, kes tegutsevad liikmesriikides. suur tänu, härra Salavrakos, järgmisena sõna härra Martinile. suur tänu, härra president. eelkõnelejad on täiesti õigustatult viidanud sellele, kui oluline on investeerimispank. proua Kadenbach äh, rääkis äh, panga mm, panusele sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamisele, kuid mina räägiksin poliitilisest kontekstist. me näeme järjest äh, rohkem seda Euroopas, et paljudes riikides paremäärmuslased tõstavad pead ja nad leiavad kõlapinda, sellepärast et Euroopa ei toimi päris nii, nagu me oleksime tahtnud. üsna tihti sellised paremäärmuslased äh, tõusevad esile kui ähm, hundid lambanahas, kes äh, varjavad äh, oma tegelikke eesmärke. härra Möltseri kõne oli ka väga huvitav, kuid samas nimetab mind psühhopaadiks. vot Hitler omal ajal äh, rääkis niimoodi ja äh, Hitleri fašistide kõnepruuk on selline. ja ka Hitler ja tema käsilased kuulutasid öö, ähm, oma poliitilised öö, oponendid öö, Eh, siis alamaks inimklassiks. me peame olema vastu sellise uue fašismi eh, voole. suur tänu, proua Sofia Okuni. tänan, härra president. kahe tuhande kaheksanda aasta raport tähistab aastapäeva. juba viiskümmend aastat, üle viiekümne aasta osaleb Euroopa Investeerimispank aktiivselt meie planeedi majanduse arengus annab pikaajalisi laene Euroopa Liidule ja seepärast äh, on tal oluline roll võitluses tänase kriisiga. seepärast tuleb tervitada tema reageerimiskiirust alates sügisest kaks tuhat kaheksa, aastal kaks tuhat kaheksa ainuüksi anti kümme tä-, miljardit täiendavat laenu. regionaalarengu komisjoni liikmena ning majanduskomisjoni liikmena huvitab mind iseäranis abi VKE-dele Euroopas. on äärmiselt tähtis jätkata selliseid algatusi nagu Jeremy. ettevõtetel on vaja omavahendeid, riskikapitali, garantiisid, laene, tehnilist abi, mida Jeremy meile, neile tagab. minu valimisringkonnas, mida Jean-Pierre Audi hästi tunneb, Auvergne'i piirkonnas aasta tagasi algatati VKE-de abimehhanism, kakskümmend viis miljonit eurot ja kaheksateist miljonit Regionaalarengu fondist aitavad VKE-del äh, edendada innovatsiooni ja aidata kaasa kriisist väljumisele. mul on väga hea meel sellise konstruktiivse koostöö üle Euroopa Investeerimispanga ja meie kohalike omavalitsuste vahel. härra Maistad, selles suunas tuleb kindlasti jätkata, suur tänu suur tänu, proua Akoni. järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Tass Berman. suur tänu, president härra Maistat Euroopas äh, reageeris kahe tuhande kaheksandal aastal väga kiiresti ja õigesti Euroopa Investeerimispank suurendades äh, oma kapitali äh, kahekordades investeeringuid, eriti just nimelt VKE-de suunades. samas e, e, investeerimispanga välismandi osas selline tsüklilisele vastane tegutsemine ei ole olnud nii kiire arenguriikides. nimelt investeeringud on AKV riikides oluliselt vähenenud Aasias ja Ladina-Ameerikas. iga-aastane aastaaruanne näitab valusat tõsiasja, seda, et investeerimispanga reaktsioon kriisile selles piirkonnas on olnud valusalt aeglane arenguriikidesse suunatud poliitika ei peaks olema mitte ainult infrastruktuuri investeerimine, vaid oluline on ka kapitali pakkumine rasketel aegadel, andes toetust siis, kui erapangad seda teha ei taha. nii et välistegevuses peaks investeerimispank rohkem panustama teenustesse, et kodanikel oleks juurdepääsu odavatele laenudele, nii nagu ka ettevõtetele, see viib jätkusuutlikule arengule nii siin kui ka arenguriikides. suur tänu, härra Berman! üheks minutiks äh, saab sõna härra Stavrakakis. Äh, suur tänu, härra president. kallid kolleegid. lubage mul äh, tervitada mm, meie kojas härra Maistati ja õnnitlused teile, härra Maestate, Euroopa Investeerimispanga eduka tegutsemise eest ja suur tänu ka teie tänase avalduse eest. mina tahtsin rääkida aga sellest suurest kurbusest, mis mind tabas siis, kui ma kuulsin, et Kreekas rünnati äh, Ateenas siis äh, pangahoonet ja kaastundeavaldused hukkunute perekondadele. Äh, presidendid, härra Voling, tänane majanduskriis tekkis osaliselt äh, just nimelt äh, tänu investeerimispanga tegevusele, kuid äh, see, et VKE-sid pank on oluliselt toetama asunud kriisiolukorras, oli siiski VKE-sid päästvaks sammuks ning on aidanud paljud äh, läbi rasketest aegadest. investeerimispank on olulist rolli mänginud ka konkurentsivõime alalhoidmiseks Euroopas läbi selliste programmide nagu seda on Jeremy nii nagu äh, ütles ka üks kolleeg, et regionaalsed ja kohalikud programmid on olnud väga tähtsad. investeerimispank äh, kujuneb järjest olulisemaks mitte ainult ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamiseks, vaid ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia sihtide tabamiseks. vahendid, mis meil seni on olnud nende eesmärgide täitmiseks, äh, on olnud piisavad ja nüüd on leitud vahendeid ka energiaprogrammide toetamiseks jätkuvalt keskendutakse Euroopas töökohtade loomisele jätkusuutliku majanduse tagamisega, tagamiseks. härra Baltšiitis, üks minut, palun. kõneleja siiski jätkab, kuigi president teda katkestas. suur tänu, härra president, investeerimispanga president. finantskriis tabas kõiki meid ning ähm, investeerimispanga toetus VKE-dele ähm, oli muidugi väga tänuväärne samm. kahe tuhande kaheksandal aastal nelikümmend kaks protsenti suurenes äh, laenude maht VKE-del investeerimispanga poolt kuivõrd pank mõistis VKE-de tähtsust. kriis aga jätkub, tööpuudus tõuseb äh, edasi ja sellepärast oleme me veendunud, et investeerimispank peab ka jätkuvalt äh, toetama tõsiselt äh, just nimelt meie väiksemaid ettevõtteid, et aidata nad üle kapitali puu, puuduse probleemidest ning aitaks neil kanda bürokraatia koormat eriti on muidugi investeerimispanga tegevus äh, teretulnud nendes riikides, kes said kriisist kõige rohkem kannatada. investeerimispank peaks äh, suuremat tähelepanu pöörama ka energia ja transpordi infrastruktuuridele. suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Francesco Rossa. suur tänu, härra president kui meil ei oleks Euroopa Investeerimispanka, siis üritaksime praegu meeleheitel sellist asja luua, ma tervitan seda ettepanekut, et äh, laenud on, laenude maht on suurenenud ja et Euroopa Liidu roll arenguriikides peaks olema ka suurem, kuid samas minu meelest me raiskame seda ressurssi praegu äh, ja ei kasuta ära nende ekspert-, teadmisi laiemas kriisi kontekstis, meil on vaja Euroopa mehhanismi finantsstabiilsuse tagamiseks. Äh, trusti loomine, nii nagu Euroopa sotsialistid on välja pakkunud, tagame me selle, et liikmesriigid, kes spekulantide, südametute spekulantide löögi alla satuvad, oleksid kaitstud, see kaitseks ka meie kodanikke ning äh, hoitaks kriisil laienemise ära hoida. me ei ole valmis lubama seda, et tänu spekulantidele eh, surutakse põlvili ükskõik milline meie liikmesriikidest, eh, nii nagu praegu on juhtunud Kreekaga, me ei luba, et selline asi laieneks teistesse liikmesriikidesse, näiteks nagu minu enda koduriiki Iirimaale. suur tänu selle mm, arutelu viimane nimekirjas olev kõneleja on üheks minutiks äh, proua Gretu. suur tänu, härra president. kriisi kontekstis Euroopa Investeerimispangal on õnnestunud muuta kiiresti oma prioriteete, anda laene eriti äh, VKE-dele, mis on kõige rohkem kriisis kannatanud ettevõtted äh, nüüd tuleb uurida teatud projektide kaasrahastamist liikmesriikides ja millel on praegu suuri raskusi, nagu me teame, eriti VKE-de puhul ja kohalikes omavalitsustes, kus on raskeks muutunud ligipääs Euroopa Liidu vahenditele. uued liikmesriigid ei suuda elavdada oma majandust selleks, et vältida majanduslikku ja sotsiaalset allakäiku. Euroopa Investeerimispank on eelistanud üle-euroopalist lähenemist ja seega ma toetan soovitust, et Euroopa Liit juriidilise isikuga saaks panga aktsionäriks koos liikmesriikidega, selleks et koostöö võiks olla parem, suur tänu. suur tänu, proua Kretsu ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde, kuid veel enne annan ma sõna pooleks minutiks härra Möltserile, härra Möltser. ta on seisukohal, et teised kolleegid pöördusid tema poole. härra president. vastavalt artiklile sada viiskümmend üks tahaksin teha märkuse vastusena etteheitele, mille mulle tegi Hans-Peter Martin. ma tahaksin öelda, et tegemist on kolleegiga, kelle peamiseks ülesandeks on kõiki hukka mõista, kolleege, parlamendi personali ja ta kasutab selleks kahtlasi meetodeid, varjatud kaameraid, luuramist. ma ei taha sellise kolleegiga midagi tegemist teha, ei kavatse temaga tulevikus kõnelda ega suhelda ma öö, äh, ei nõustu tema väidetega minu aadressil ja ma arvan, et ta peaks need väited tagasi võtma. suur tänu, härra Möltser. Läheme nüüd vaba mikrofoni juurde. viis kolleegi on soovinud sõna, täpselt nagu kodukord ka ette näeb kõigepealt esimene kõneleja üheks minutiks. domnule președinte, stimați colegi, țin să felicit mai întâi Banca Europeană de Investiții pentru suur tänu! kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Investeerimispanka tema jõupingutuste eest täitmaks ühenduse eesmärke. tähtis roll on pangal just kriisiperioodil. lähenemispiirkonnad saavad vahendeid struktuuri- ja lähenemisvahenditest ja see ongi Euroopa Pang-, investeerimispanga olulisem roll, kakskümmend kaheksa miljardit, see on vist nelikümmend üks protsenti Euroopa Investeerimispanga laenudest, on suunatud äh, projektidele, mis äh, tuginevad just sellisel mõtlemisel, kuid kõige vaesemaid piis-, piirkondi äh, saab aidata läbi, läbi infrastruktuuride seepärast ma julgustaksin Euroopa Investeerimispanka tegutsema selle nimel, et edenda just sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus. et katkestaks, härra Kutas on järgmine. suur tänu, härra president. Euroopa Investeerimispangal on väga oluline roll äh, tõstmaks äh, lähenemist erinevate piirkondade vahel, see on eriti tähtis kriisiperioodil edendamaks avalikke investeeringuid. Euroopa Investeerimispanga tegevus kriisi kontekstis oli kiire, Rumeenia on saanud üks koma viis miljardit toetust aastal kaks tuhat üheksa Euroopa Investeerimispangalt, see näitab panga kaasatust, et väheneks äh, erinevus pärast Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga. ligipääs kapitalile VKE-de jaoks on tähtis Euroopa majanduse stimuleerimiseks ja võit-, ja võitlemaks tööpuudusega. seepärast oleks igal aastal mõttekas hinnata nende laenude tulemuslikkust ja läbipaistvust. tuleb vähendada bürokraatiat samuti. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Andrikiene. lugupeetud härra Meestet, lugupeetud volinik, president, me peame tunnustama EIB tähtsat rolli meie majanduse uuesti ülesehitamisel, võttes arvesse, kui rasked on praegu tingimused meie kõigi jaoks. ka Leedus on olukord raske, Euroopa Investeerimispank aitab riike eriti sellega, et võimaldab äh, laenusid VKE-dele, kuid investeerib ka erinevatesse transpordiprojektidesse ning energiaprojektidesse. ma arvan, et EIP-l peaks olema suurem laenamisvõimekus ka meie naabrite suhtes, eriti peaks aitama idapoolseid naabreid, kes samuti kannatavad äh, majanduskriisi all ja vajavad äh, suuremaid äh, laene, eriti transpordi, keskkonna kui ka energiasektoris. energiasektor on tegelikult meile kõigile väga tähtis, kuna meil on suured probleemid infrastruktuuriga. kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, härra Kusib! härra president, ma tahaksin ühineda kõigi nendega, kes tänasid Euroopa Keskpanka, Euroopa Investeerimispanka ja tema presidenti. avaldan tunnustust ka meie raportöörile. meil on kaks peamist eesmärki äh, selles ähm, raportis, kõigepealt areng ja teiseks stabiilsus. Euroopa Liidus ja liikmesriikides on äh, just äh, oluline lähenemine ja parem ühtekuuluvus. ja siin ma tahaksin rõhutada VKE-de rahastamise tähtsust. Lissaboni agendas äh, öeldi, et ilma VKE-deta ja ilma regionaalse koostööta ei ole võimalik äh, parem areng ning naaberriigid, idapartnerluse riigid, ilma Euroopa Investeerimispanga toetuseta ei ole võimelised arenema. härra Rübik. suur aitäh, härra president. lugupeetud härra Meestat. ma mõtlen praegu Basel kolme diskussioonile ja sellele, mida see toob kaasa pankadele ning eriti, mida see toob kaasa Euroopa Investeerimispangale. kas te arvate, kas te usute, et me ka siis saame jätkata toetavas rollis olemist või äh, arvate te ehk, et me peaksime oma praegust töökorraldust kuidagi muutma ja parandama? kas meil oleks vaja rohkem äh, riskikapitali? kui te räägite VKE-dest, siis äh, praegu on ajad nende jaoks tõesti rasked kui me räägime aga investeerimisfondist, Euroopa investeerimisfondist, siis see ju aitaks neid. nii et äh, ma soovin siinkohal Euroopa Investeerimispanka tänada, kuna nad on teinud Euroopa Investeerimisfondiga tihedat koostööd ja on äh, investeerinud äh, VKE-desse ning samuti suurtesse Euroopa projektidesse. suur aitäh teile! sellega on lõppenud vaba mikrofoni voor ja seetõttu annan ma uuesti sõna härra Maistatile, et ta saaks äh, vastata talle esitatud küsimustele, märkustele, palun. tänan, härra president. tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid nende kommentaaride eest. esitati küsimusi, mis muidugi eeldaksid põhjalikumat arutelu, saan siin ainult lühidalt vastata ühest küljest ma teeksin vahet äh, küsimuste vahel, mis puudutavad meie operatiivseid prioriteete ja teisalt äh, teised küsimused puudutavad juhtimist, mis puudutavad meie operatsioone ja prioriteete. Äh, siin juhiti tähelepanu sellele, et tuleb toetada VKE-sid. seda rõhutas proua Jüri, härra Schmidt, see on tõsi, et tuleb äh, toetada VKE-sid. aastal kaks tuhat kaheksa äh, tulime välja uue tootega, milleks on laenud pankadele VKE-de tarbeks, selleks, et paremini jälgida äh, meie poolt antavaid laene ja ma võin teile öelda, et aasta kaks tuhat kaheksa viimasest kvartalist kuni aasta kaks tuhat üheksa lõpuni andsime laene kahekümne ühe miljardi eest, kuusteist miljardit tõepoolest ka maks-, maksti välja ja eelmise aasta lõpul üle üheksakümne protsendi nendest vahenditest tõepoolest olid laenatud välja VKE-dele, nii et see on väga oluline toetus, mida me sellisel viisil saame anda, kasutades selleks kommertspankade vahendust ja nagu proua Jüri ka ütles, Äh, nende vahendajateks, äh, nende vahendajateks me ei vali mitte ainult äh, kommertspanku, vaid ka regionaalseid panku, nii et me oleme vahendajate võrku laiendanud. Euroopa Investeerimispank on kasutanud oma filiaali kombineeritud viisil, Euroopa Investeerimisfond annab garantiisid VKE-de laenudele ning proua Aukoni andis, tõi siin hea konkreetse näite selle osaluse kohta, ma tänaksin teda toetuse eest. teine prioriteet meie tegevuses, millest räägiti, oli muidugi lähenemiskriteerium. ma võin kinnitada, et Euroopa Investeerimispank teeb jõupingutusi selleks, et suurendada tegevust lähenemispiirkondades. aastal kaks tuhat üheksa meie laenude maht kasvas rohkem just uutmes, uutes liikmesriikides eh, ja mitte vanades. meie sooviks oli vähendada vahet liikmesriikide vahel, see ongi lähenemise põhimõtte sisu ja selles kontekstis, nagu rõhutas proua Kadenbach ja härra Sarnetski, on oluline hea koostöö komisjoniga struktuurivahendite kasutamise osas ja nii on see ka olnud. koos komisjoniga öö, arendame me ühisprogramme, Jaspers näiteks annab tehnilist abi struktuurifondide kontekstis, Jeremy on originaalne projekt, mille eesmärgiks on struktuurifondid muuta finantsinstrumendiks öö, ta-, millel on tagasipöörduv iseloom, ehk siis sama summat võib mitu korda kasutada ja Jessica äh, puhul täpselt samamoodi kasutatakse struktuurivahendeid siis äh, linnade ta-, linnade rekonstrueerimisel, renoveerimisel. nüüd energia, võitlus kliimamuutustega, äh, ma võin teile kinnitada, et põhimõte on õige vastavalt Euroopa Liidu strateegiaga tuleb rõhk asetada taastuvenergiale ja energiatõhususele. härra Lambert rääkis aastatest kaks tuhat kaks, kaks tuhat üheksa, kui te nüüd, kui te vaatleksite aasta kaks tuhat üheksa andmeid näiteks, siis te näeksite, et proportsioonid ongi muutumas. taastuvenergiate projektidele kulutasime üle nelja miljardi, mis on üle seitsmekümne protsendi meie rahastamisest elektri tootmise osas meil on tõesti kavas jätkata, me tahtsime proportsioone äh, ümber pöörata, rahastades rohkem taastuvenergiat ja energiatõhusust. ja siin ma tänan äh, sõnavõtjat, härra Stavrakakist, kes rääkis Helena äh, programmist jällegi koostöös komisjoniga, mille eesmärgiks on anda abi energiatõhususe valdkonnas nüüd mõned küsimused. ja energia. Äh, proua Venerat Atule vastuseks. me respekteerime liikmesriikide valikuid äh, policy mix'i osas. kui liikmesriik tahab kasutada li-, tuumaenergiat, siis ei ole Euroopa Investeerimispanga rolliks vastu seista, kuid Jordaanias tõepoolest me rahastame ainult taastuvenergiat nüüd mõned küsimused, mis on seotud äh, järelevalve ja, ja juhtimisega. järelevalve osas härra Odile on meie seisukoht tuttav, me oleme igati avatud. meid kontrollitakse juba praegu sõltumatu äh, kontrollikomitee poolt, äh, kontrollikoja poolt, Olafi poolt, ombudsmani poolt ma arvan, et me oleme see rahvusvaheline finantsinstitutsioon, kelle üle kõige rohkem järelevalvet teostatakse, kuid ma tunnistan, et äh, panga järele, pangandusjärelevalve oleks kasulik ja me oleme avatud äh, ettepanekutele, eriti mis puudutab läbi uut Euroopa pangandusjärelevalve asutust. härra Rüübikile ma ütleksin, et me jälgime asjade käiku, on liiga vara veel äh, midagi öelda, Baseli kolm, kolm, Basel kolme osas äh, ei ole veel otsused langetatud mis puudutab nüüd offshore äh, finantskeskusi, see on e-, küsimus, mis äh, pälvib meie tähelepanu igati. Äh, meie mureks on siin ja sooviks on vältida maksudest kõrvale hiilimist läbi maksuparadiiside ja mida rõhutas härra Schmidt õigesti, meil on vaja teha edusamme meeste ja naiste võrdõiguslikkuse osas, te rääkisite juhtivtöötajatest. on tõsi, et juhtivtöötajate osas on liiga vähe naisi, meil on selle kohta olemas tegevuskava, loodetavasti õnnestub olukorda muuta lähiaastatel, võin igal juhul teile kinnitada, et me tahame seda teha. tänane olukord tõesti ei ole aktsepteeritav, suur tänu, härra president. suur aitäh nüüd annan ma sõna härra volinik Reinile, et ta saaks komisjoni nimel vastata. härra president, äh, parlamendisaadikud, tahaksin teid äh, tänada väga asjatundliku ja mm, ekspertteadmisi näitava arutelu eest, suur tänu raportöör Deutschile mm, hästi kirjutatud raporti eest. ja mul on äh, kolm märkust ma kõigepealt tõesti loodan, et tänane arutelu ja parlamendi raport on eh, tugevaks aluseks sellele, et kiiresti võetakse vastu Euroopa Investeerimispanga eh, välistegevust puudutav mandaat. see on väga oluline, oluline selleks, et Euroopa Liidu välispoliitilised eesmärgid ja arengu koostöö eesmärgid oleksid täidetavad. teiseks, Euroopa Investeerimispank on ülioluline partner Euroopa Komisjoni jaoks, eriti kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkide täitmiseks, eriti selles osas, mis puudutab jätkusuutlikku kasvu ja tööhõive tagamist Euroopa Investeerimispank omab võtmeid infrastruktuuri uuendamiseks ning uute ühenduste väljaehitamiseks ja selles osas äh, oleme me teinud äh, väga tihedat äh, ja arvestatavat koostööd. kallid kolleegid, kolmas märkus nii mõnedki teist äh, on täiesti äh, arusaadavatel põhjustel viidanud äh, olukorrale Kreekas. eile ma juba edastasin komisjoni nimel eilsete ohvrite lähestele ja omastele kaastundeavaldused ja muidugi äh, arutelud käivad äh, ra- äh,, demokraatiaga kaasas, kuid verevalamine kindlasti mitte ja äh, arutelude ja verevalamise vahele tuleb tõmmata piir. komisjon os- on, on asunud aktiivselt äh, täitma Kreeka majanduse tasakaalustamise paketti ning oleme teinud tööd ka abipaketi heakskiitmise heaks. see tagaks äh, terve Euroopa tasakaalu ning äh, Kreeka majanduses äh, tasakaalu. me oleme esitanud Eurotsooni riikidele juba eelmise nädala lõpus meie paketi eelnõu kokku sada kümme miljardit eurot oleme me ette näinud ning rahandusministrid ECOFINis, Eurotsooni rahandusministrid langetasid oma otsuse eelmise nädala äh, pühapäeval siis äh, IMF-i ja Euroopa otsuse alusel, see oli raske otsus, kuid äh, mõistlik otsus ja nüüd muidugi tuleb oodata, et kõik rahvusparlamendid kinnitaksid selle ettepaneku ja niipea kui võimalik, teeksid seda ja ma loodan ka teie toetusele selle eesmärgi saavutamiseks. me ei räägi siin mitte ainult Kreekast vaid terve Eurotsooni majanduse stabiilsusest. on väga oluline äh, see äh, kulupõleng peatada äh, Kreekas, enne kui see levib metsatulekahjuks Euroopas. ma olen veendunud, et see on võimalik, kui see nõuab vastutustundlikku tegutsemist. ei ole aeg populistlikuks kemplemiseks, vaid tege-, tegelikuks tegutsemiseks Kreeka, see ei ole Kreeka probleem, vaid ohtu on sattunud terve Euroopa Liidu vast võib-olla kõige olulisemgi poliitiline projekt. suur tänu härra volinikule ja nüüd on kaks minutit üle jäänud veel härra raportööri jaoks, härra Deutsch, palun. suur aitäh, suur aitäh, härra president, et annate mulle veel kord sõna härra Maestat, härra Rehn. lubage mul kõigepealt tänada kõiki oma kolleege ning samuti ka härra Maestat ja härra Rehni selle ulatusliku debati eest. ma arvan, et meie tänane hääletus näitab et äh, minu raportile eelnes ähm, hulgaliselt väga põhjalikku tööd. me kõik teame, et meil on vaja raha, raha ja veel kord raha, aga kui me räägime majanduslike probleemide tõelisest äh, lahendamisest, siis on kolm märgusõna hoopis töökohad, töökohad, töökohad me peame looma uusi töökohti, see on väga vajalik, see on oluline ning Euroopa Investeerimispank on kahtlemata seda eesmärki samuti silmas pidanud ja teeb seda ka tulevikus seetõttu on ta hea partner Euroopa Parlamendile ning samuti komisjonile. ma pean väga oluliseks seda, et äh, ma võtaksin arvesse ka lugupeetud kolleegide märkusi. me peame tagama, et majandusse voolaks veelgi rohkem investeeringuraha, et lõplikult välja tulla kriisist ja ma usun, et paljud nõustuvad minuga, kui ma ütlen, et äh, laenamine väljaspoole Euroopa Liitu millega seoses me räägime välismandaadist ja ma olen ära kuulanud kõik, mida teised ütlesid. ma olen kindel, et, et siin kuuldu põhjal võib järeldada, et Euroopa Liidu naaberriigid peavad samuti saama toetust. see toetus on väga oluline, näiteks Ukrainale räägiti ka Lääne-Balkani riikidest ja ma olen täiesti nõus nendega, kes neid märkusi tegid. kuid kokkuvõtteks lubage mul omalt poolt märkida veel kahte asja. tihti avaldame me kiitust või tunnustust neile, ähm, kes on äh, tööprotsessis paremini nähtaval, kuid äh, tegelikult tuleb tänada ka neid, kes on nii-öelda kulisside taga ning lõpetuseks tänaksin ma kõiki kolleege, sest äh, minu töö on ikkagi ühistöö aitäh teile, härra Deutsch! suurepärane äh, töö, suurepärane raport. Hans-Peter Martin on veel kord palunud sõna. sellepärast, et äh, eelkõneleja viitas talle isiklikult. jah, äh, kahetsen, härra president, et pean sõna võtma, kuid härra Möltser, minu kaasmaalane härra, härra Möltser äh, rääkis Hans-Peter Martinile tema käitumisest ja seetõttu kodukorrapunkti järgi number üks on äh, nüüd härra Martinil õigus vastuseks. Need, äh, need lühiajalised debatid, mis on isikliku, isiklikuks rünnakuks, ütleb härra president, ei saa muutuda pingpongi mänguks, mis toimub siin saalis, kus üks ründab e-, teist ja siis teine jälle esimest. nii et härra Martin, teil on sõna üheks minutiks, kuid palun teid palun teid siis kinni pidada äh, sellest, äh, mis on öeldud kodukorra punktis üks, viis, üks ja see sätestab muuhulgas, et teil on aega üks minut, kui te selle ületate, siis äh, suletakse teie mikrofon. aitäh, härra president, tõepoolest, mm, tõepoolest, kahju, et me üldse peame selliste asjadega siin tegelema, kuid härra Möltser ütles midagi, mis tõele ei vasta. ta rääkis, et ähm, tegemist on psühhopaadiga ning Äh, psühhopaadiks võib inimesi tembeldada ainult äh, psühhiaater, ta rääkis äh, ka ähm, ka äärmuslikest vaadetest ja sellest, mida arvavad sotsiaaldemokraadid ja keda siin võib nimetada natsiks ja keda eelmisel aastal nimetati natsideks ja sellised sõnavõtud, sellised sõnavahetused, need ei ole ju ainult äh, Need, need ei ole kuidagi seotud äh, majandus- ja finantskriisiga, ei ole seotud sellega, kes peaks saama raha ja kes mitte, vaid need on seotud äärmuslusega. kui teie istuksite siin, kus mina istun, härra president, siis te saaksite aru, millised trendid praegu Austrias äh, pead tõstavad. jah, kuid sellega lõpeb, äh, lõpeb teie sõnavõtuaeg ja lõpeb ka debatt ning me hääletame täna hommikul kell üksteist ehk siis kohe varsti, nüüd aga